alustame tänase pärastlõunase äh, istungiga. daamid ja härrad, eilse istungi protokoll on olemas, kas on kellelgi midagi sellele lisada? kui tahate, siis äh, võite seda teha, kui ei,